lugupeetud kolleegid, lugupeetud, palun istuge oma kohtadele. neljapäev on, kõik soovivad lennuki, rongi peale istuda. palun äh, alustagem. ja mina alustan teate edastamisega ja see teade on järgmine. vastavalt eh, meie kodukorra reeglile sada üheksakümmend kaheksa on president otsustanud määrata sanktsiooni härra De Graafile tema käitumise pärast eh, kahekümne kaheksandal oktoobril toimunud hääletuste ajal ning eh, see tähendab seda, et võetakse ära tema päevaraha viie päeva jooksul ning seda teade on edastatud ka asjasse puutuvale saadikule. nüüd räägin ma edasi rumeenia keeles. me oleme ECR-i fraktsiooni käest